juurde Euroopa strateegiliste investeeringute fondi teemal ja kõigepealt annan sõna äh, proua Kalnina Lukasevitsale, kes esindab nõukogu. palun, teil on sõna. Äh, aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, suur aitäh selle eest, et kutsusite nõukogu osalema selles väga olulises arutelus mis käsitleb Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. tegemist on fondiga, mis on prioriteediks kõikidele institutsioonidele ning see on väga heaks lähtekohaks edasistele aruteludele. mul on väga hea meel võimaluse üle jagada teiega oma seisukohti selles küsimuses. Euroopa Parlament on olnud Äh, oluliseks jõuks, mis on aidanud investeeringute teema tuua Euroopa tegevuskava ja seetõttu on mul eriti hea meel olla täna siin äh, nüüd, kus me alustame tööd äh, esimeste konkreetsete tulemustega Euroopa strateegiliste investeeringute fond on Läti eesistumise jaoks oluline prioriteet, see on nõukogu jaoks oluline prioriteet, väga oluline on, et me tugevdame majanduskasvu ja vähendame Euroopa Liidus tööpuudust. investeerimiskava on äh, mõeldud just nimelt selleks, et seda kahte eesmärki saavutada ning äh, äärmiselt oluline on, et kaasseadusandjad teevad tihedat koostööd ning tegutsevad nii kiiresti kui võimalik. minu arvates oleks kasulik meelde tuletada, et Euroopa Komisjoni president Juncker ja nõukogu on paika pannud ambitsioonika ajakava ning me tõesti loodame Euroopa Parlamendi toetusele, et seda ajakava ka ellu rakendada. praegune olukord investeeringute vallal nõuab kiiret ja otsusekindlat tegutsemist. meie soovime et esimesed projektid käivituksid juba sellel aastal. nõukogu on alustanud juba ettepanekute läbivaatamist ad hoc töörühmas ja selle töörühma kohtumised on väga sagedased. kaks kohtumist on juba möödunud nädalal aset leidnud ning järgmine kohtumine peaks toimuma homme. meie soovime välja töötada ühise lähenemise juba märtsikuuks selleks, et oleks piisavalt aega parlamendiga kokkuleppe saavutamiseks enne suve. ECOFIN-i nõukogu hoiab äh, edusammudel silma peal, vaatab, mis sellest ettepanekust edasi saab, äh, sest et see ettepanek on meie tegevuskavas olulisel kohal. esimene äh, mõttevahetus ettepaneku üle ministrite tasandil toimus juba eile ma olen kindel, et parlament on valmis äh, meie ambitsioonidega arvestama ja ootama konstruktiivset koostööd. Äh, see äh, on seotud meie mõlema sooviga edendada Euroopa majanduse taastamist. lugupeetud parlamendiliikmed Euroopa strateegiliste investeeringute fondi tähtsust ei saa alahinnata, aga see on siiski vaid ainult osa komisjoni investeeringute kavast Äh, nõndanimetatud likviidsussammas. Äh, selle eesmärk on leida rahalisi vahendeid investeeringuteks. teine sammas äh, komisjoni kavas on siis projektide reserv ning Euroopa investeerimisvõrgustiku loomine, see on samuti osaks sellest õigusloomealasest ettepanekust Äh, kui see aitab meil kindlaks teha elujõulisi ja usaldusväärseid projekte ning hoolitseb selle eest, et erasektor osaleb ning et raha suunatakse tõesti reaalmajandusse. niisiis, me peame pöörama tähelepanu nendele meetmetele, mis kaasnevad selle fondi loomisega sellepärast, et nendest meetmetest sõltub strateegiliste projektide edukas ellurakendamine kogu Euroopas aga kolmas sammas, investeeringute keskkonna parandamine, on automaatselt kõige olulisem selleks, et soodustada erainvesteeringuid. tegemist on palju laiema teemaga, millega tuleb tegeleda väga paljudel erinevatel tasanditel. Euroopa Liidu vaatevinklist tuleb lõpule viia siseturu väljakujundamine terve rida meetmeid on juba komisjoni poolt kasutusele kuulutatud näiteks kapitaliturgude liidu loomine. nõukogu on valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendi ja komisjoniga kõigi algatuste osas, mis on mõestud tõhustamaks siseturgu ning parandamaks Euroopa Liidu konkurentsivõimet. samas on vaja tegutseda ka liikmesriikide tasandil, selleks et kõrvaldada tõkked investeeringute teelt ning päästa valla majanduskasvu potentsiaal kogu Euroopa Liidus ning seetõttu ootame komisjoni ettepanekuid ja algatusi selles valdkonnas. investeerimiskava on täielikult kooskõlas Läti eesistumise prioriteetidega majanduspoliitika ja konkurentsivõime vallas. nagu te teate, ei ole see plaan mõeldud lahendama kõiki neid probleeme, mis Eurotsoonis on ja probleeme, mis on Euro, Euroopa Liidus makromajanduslikest šokkidest, deflatsiooni, energia, äh, varustuskindluse, kohalike omavalitsuste ja võlaprobleemideni, aga tegemist on siiski sammuga õiges suunas ning kõige olulisem on see, et äh, see on äh, loodud võimalikult paindlikuks, nii et, et saaks ta areneda struktuurireformid, vastutustundlik eelarvepoliitika on olulised komponendid majanduskasvu taastamiseks ja töökohtade loomiseks. teiste sõnu, investeeringud on ainult üks äh, koostisosa selles äh, ettevõtmises, me ei tohiks ka teisi elemente ära unustada, struktuurifonde ja arukad eelarvepoliitikat. selleks, et toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisame, peavad parlament, nõukogu ja komisjon tegutsema ühiselt kiiresti ja tõhusalt, hoolitsemaks selle eest, et äh, õigusloomealane pakett Äh, tõesti aitab saavutada seda, mida majandus vajab. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! härra Katainen komisjonist. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, alati viibin hea meelega Euroopa Parlamendis äh, ja arutan siin olulisi küsimusi nagu tänagi tahaksin äh, tänada samuti eesistujat äh, suurepärase töö eest ja selle eest, et investeerimiskava on väga kõrgel kohal teie agendas. Äh, vaevalt kaks kuud pärast ambitsioonika strateegia avaldust tööhõive ja kasvu kohta on komisjon välja tulnud eelnõuga, mis puudutab strateegilisi investeeringute fondi. me töötame päris kiiresti see fond on äh, oluliseks osaks Euroopa Liidu investeerimistegevuskavast. meil on vaja raha saada taga, tagasi majandusse, sinna, kus seda on kõige rohkem vaja ning äh, meil on vaja stimuleerida töökohtade loomist. meil on samuti vaja luua läbipaistev süsteem Äh, investeeringute jaoks, nii et äh, era- ja avaliku sektori osapooled saaksid piisavalt tehnilist abi selleks, et välja töötada elujõulisi projekte, mis saaksid abi ka sellest rahastust. meie kavaks on vähendada ebakindlust ning mobiliseerida erainvesteeringuid liikmesriikidele pakume me kindlust ja selgitame, kuidas äh, uus äh, süsteem toimib, kuidas liikmesriikide panuseid äh, kasutatakse stabiilsus- ja kasvupakti raames ning kuidas oleks võimalik kõige paremini edasi liikuda ja jõuda konkreetsete tulemusteni kasvu ja tööhõive osas. eraettevõtete jaoks pakume kindlust jällegi läbi õiguslike dokumentidega, kus selgitame Euroopa strateegiliste investeerimisfondi juhtimise kohta ning selle kohta, kuidas on tagatud läbipaistvus. me liigume edasi kiiresti ning ma loodan ka teie toetusele ja poliitilisele toetusele selleks, et meie Euroopa strateegiliste investeeringute fond hakkaks toimima juba esimese poolaasta jooksul sellel aastal. ajakava on väga ambitsioonikas, nõukogu läbirääkimised hakkavad siit eh, pihta üheksateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat viisteist ning eh, töörühm on samuti loodud eh, selle töö jaoks. oluline on, et ka Euroopa Parlament hakkaks pihta võimalikult peatselt me loodame kaasõigusloojate peale kokkuleppe saavutamisel, nii et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigaks oleks kokkulepe olemas. kuna me liigume väga kiiresti edasi, siis on oluline piisavalt äh, selge, selgitada seda, äh, mida me teeme ja ma tahaksin täpsemalt äh, arutada juhatamise küsimust. mis puudutatud strateegilist investeerimisfondi, siis äh, komisjon äh, käsitleb läbipaistvalt liikmesriike, me oleme valmis arvestama liikmesriikide panustega läbi liikmesriikide pankade, samuti on võimalik liikmesriikidel panustada erinevatesse projektidele fiskaalkohanduste arvutamisel ei lähe siis arvesse panused kapitali näol. investeerimisplatvormid äh, äh, peavad vastama investeerimisklauslitele, mis on ette nähtud. mis puudutab juhatust, siis me näeme ette äh, kahe korruselise nii-öelda süsteemi, me tahame vähem ebakindlust invest-, investoritele äh, seda eriti seoses suure riskiga investeeringute puhul. see on võtmetähtsusega sellepärast, et fondiga me tahame toetada just suurema riskiga fonde, nii et investeeringud jõuaksid ka riikidesse ja sektoritesse majanduses, kus seda kõige rohkem vaja on. praktikas äh, siis äh, luuakse juhatus, mis otsustab investeerimise suuniste üle, need suunised Äh, panevad paika fondi riskiprofiili äh, ning äh, valikukriteeriumid. juhatus koosneb erinevatest partneritest, komisjonist, Euroopa Investeerimispangast ja tulevikus kolmandatest osapooltest, kes partneritena osalevad. mis puudutab oma osalust Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga poolt, siis otsuseid võetakse siin vastu konsensuse alusel. kuuest sõltumatust eksperdist loodakse komitee, mis tegeleb valikuküsimustega. valikuid moodustatakse tulemuslikkuse alusel ja lähtutakse juhtiva komitee suunistest see süsteem on kriitilise tähtsusega, kui me tahame eh, ka, eh, ka kaasata erasektori investeeringud. investeerimisjuhised panevad paika eh, kriteeriumid ning need kiidab siis ära juhatus, nii kui määrus on heaks kiidetud fondi loomiseks, aga peamised kriteeriumid on juba teada. esmalt peavad olema projektid majanduslikult elujõulised, teiseks piisavalt küpsed selleks, et kohalikul või ülemaailmsel tasandil läbi lüüa, kolmandaks on vaja ta-, äh, tagada Euroopa lisaväärtus ning äh, kooskõla Euroopa poliitilise prioriteetidega, nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kaasava jätkusuutliku majanduskasvuga ning äh, meie kliimapaketi ähm, ja teiste pikaajaliste strateegiliste eesmärkidega. samuti fond peaks kaitsma eelkõige just kõrgema riskiga projekte kui olemasolevad Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga eh, vahendid. fondi tuleks kasutada ainult selliste projektide rahastamiseks, eh, mida teistest allikatest mõistlikel alustel ei saa rahastada. Eh, fond on täielikult vastutav Euroopa Parlamendi eest ning järelevalve käib kahe põhimõtte alusel, esmalt aruandlus, iga poole aasta tagant äh, antakse aru äh, komisjonile ikka iga-aastaselt äh, parlamendile ning nõukogule Euroopa Investeerimispanga investeeringute kohta, raportid on avalikud, komisjon samuti raporteerib parlamendile määruse kohaldamise kohta. ning aruandlus parlament omab õigust korraldada ükskõik mis hetkel kuulamisi äh, juhtivdirektoriga nii äh, fondist äh, fondi juhtivdirektoriga tulemuste kohta ning samuti on õiguslik kohustus suuliselt kiiresti, suuliselt või kirjalikult kiirelt vastata Euroopa Parlamendi poolt esitatud küsimustele. parlament saab samuti nõuda aruandeid komisjonilt. lugupeetud saadikud täna esitatav ettepanek äh, peab käima koos teiste meetmetega, äh, eemaldamaks investeeringute tõkkeid ja parandamaks äh, ühisturgu. tegemist on olulise osaga paketist, seeläbi me muudame Euroopa struktuuriliselt ja püsivalt ja avame uusi investeerimisvõimalusi. Nende Need tegevused on ära toodud ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta komisjoni tegevuskavas. me tuleme Energialiidu kohta, digitaalühisturu kohta, äh, äh, teenuste ja kaupade ühisturu kohta veel selle aasta jooksul me ootame äh, pikisilmi koostööd teiega neis küsimustes. lõpetuseks, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, tahaksin ütelda, et olgugi tehnilisi detaile on väga palju selles täna tutvustatavas kavas ja me peame ka neid arutama, ja need äh, koordeseadmed siis ei tohi silmist lasta suuremat pilti ja seda, mille nimel me seda teeme. usalduskriis on see, mis takistab praegu investeerimisvooge ning Nende uute meetmete abil tuleks, äh, peaksime me suutma taastada investor-, investorite usalduse ning äh, tagasi saama investeeringud äh, neisse majandussektoritesse ja regioonidesse, kus kasvu on kõige rohkem vaja. poliitilisel tasandil on see väga oluline, sellepärast et vajadused kohapeal on väga suured. ma ootan äh, pikisilmi koostööd siis selle kojaga, selleks et me saaksime need ettepanekud võimalikult kiiresti heaks kiita ning mõjutada positiivselt Euroopas investeeringuid, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd alustame arutelu ja kõigepealt saavad sõna fraktsioonide nimel sõjavõtjad ja kõigepealt saab sõna härra Weber Rahvapartei nimel. aitäh, president, lugupeetud komisjoni asepresident, nõukogu esindaja, kallid kolleegid. tahaksin Jürgi Kadaist tänada selle ettekande eest. rahvapartei tervitab komisjoni ettepanekut majanduskasvu ja investeeringute paketiks Euroopa tasandil. me ei tohi Äh, äh, võlgu äh, investeerida, meil on vaja tuua investeeringuteks eraturult raha, see on õige tee, mida mööda me peame minema ja seetõttu tahaksin teid tänada kiire töö ja heade ettepanekute eest meie tahaksime natukene selle ettepaneku üksikasju veel arutada ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peaksime eh, kriitiliselt hindama Euroopa majanduse olukorda, eh, peaksime arvestama sellega, mis pühapäeval Kreekas juhtus. Eh, kolleegid, tahaksin viidata ka selle, et meie ei saa lubada seda, mida ütles, valida selle tee, nagu on valinud uus Kreeka peaminister, me peame valima selle tee, millest kõneles härra Kadanen, ILO rahvusvaheline Äh, tööorganisatsioon on äh, täna avaldanud andmed, et äh, selle investeerimispaki läbi saaks kaks koma üks miljonit uut töökohta Euroopasse luua ja see ole- ja sellest saaksime me kindlasti kasu. ma kõnelesin Kreekast sellepärast, et ma arvan, et väga palju sellest, mis me teeme, mida me teeme investeeringute vallas, mida me teeme, on eh, ohtu sattunud selle pärast, mis möödunud pühapäeval toimus. Eh, härra eh, Tsipras on nüüd teatanud, et ta ei kavatse võlgu tagasi maksta ja kui olukord on nii, siis kuidas me veedame erainvestoreid oma raha meile andma kuidas me saame seda teha, kui me ei ütle, et me võlgu taga, taga, ütleme, et võlgu tagasi ei maksa, asi puudutab solidaarsust sellised riigid nagu äh, Küpros äh, peavad sadu miljoneid eurosid tagasi maksma, äh, Itaalia kümneid miljardeid eurot, Hispaania kuus koma kuus miljardit ja kallid kolleegid, Iiri kolm koma seitsekümmend viis miljardit võlgadest päästmine tähendab ju seda, et ka kõik teised riigid peavad neid võlgu tagama, tegemist on solidaarsusega ja ei ole õige see, et äh, küproslased, itaallased, hispaanlased peavad Kreeka pärast kannatama, see ei too kaasa stabiil-, stabiilsust. minu arvates äh, suurendab see pigem ebastabiilsust euro-. Ehm, me äh, ei saa lihtsalt, Kreeka vajab suuri, uusi suuri investeeringuid ning see, mida Kreeka praegu teeb see, et Kreekas jah, on siiski majanduskasv, kuigi olukord on tõsine, ma loodan siiski, et see kõik ei satu ohtu ning ehm, vasakpoolsed eh, radika-, vasakäärmuslased on eh, astunud valitsusse paremäärmuslastega Kreekas ja tahaksin sotsiaaldemokraatidele meenutada, et ministriks uues valitsuses ei ole ühtegi naist Äh, uus valitsus koosneb äh, ainult äh, meestest, nii et, et see, mis soolise tasakaalu vallas toimub, tegelikult ei olegi väga üllatav. kolleegid, me räägime praegu investeeringutest ja tahaksin öelda, et sellised poliitilised arengud on palju ohtlikumad kui täpselt küsitlus, kuidas me majandusarengu saavutame Eh, Iirimaal on praegu kuus koma kaks, Leedus kuus koma kaks protsenti ja Hispaanias on viimasel aastal loodud tegemale miljon uut töökohta Hispaanias. Eh, kõikides nendes riikides, kus on võimul rahvapartei ja kus on eh, arukalt käitutud, on meil majandusareng ja väga head arenguväljavaated ja meie tahame Euro Rahvapartei fraktsiooni nimel, et sellel kursil jätkatakse, aitäh. Monsieur Weber, il y a plusieurs demandes de blue card suur tänu. Äh, härra Veber, kas te sinise kaardi küsimust aktsepteerite? proua Fonsor, jah, me tervitame kindlasti seda investeerimispaketti kolmsada viisteist miljardit Eh, te ütlesite, et ei taha eh, investeeringutega võlgu finantseerida, aga kuidas see siis täpselt see on, me anname avaliku sektori vahendeid ära, eh, meil on siin kuuskümmend miljardit garantii, kas see ei ole siis võlgade rahastamine? ja te rääkisite siin kahe koma ühest miljonist uuest töökohast, siis oleks ju tööpuuduse küsimus lahendatud või kuidas? jah, nii imeliselt, kui kolleeg seda probleemi ka seletab, asi päris nii lihtne ei ole. ja populistidel on alati kerge lahendusi välja pakkuda. jah, see ettepanek, mida komisjon on teinud, on ettepanek, mis Euroopa võlakoormat ei suurenda, me tahame kaasata era- Eh, investoreid, ma arvan, et majanduslikus mõttes on kõige optimaalsem just nimelt äh, kaasata erainvestoreid eh, Euroopa majanduse investeeringuid, selles mõttes on härra Kadasel õigus. Euh, jätkame ja anname sõna proua Rodriguezele sotsiaaldemokraadi nimel, palun. suur aitäh, proua president meil tuleb kindlasti võimalus teha järeldusi sellest, mis hiljuti Kreekas toimus, kuid üks asi on kindel. meil on vaja selget programmi Kreeka jaoks, eh, mida juhivad komisjon, nõukogu ja parlament, mis rajaneb fiskaalvastutusel, aga mis eeldab ka tõelist majanduskasvu, progressi ja töökohtade loomist. ja selleks on vaja investeeringuid sellepärast on väga, äh, väga tähtis meie tänane arutelu. see arutelu äh, toimub väga olulisel ajahetkel, äh, meie ees seisavad kiired ülesanded, mis vajavad lahendamist, aga me oleme väga aeglaselt strateegiliste investeeringute fondiga tegelenud. me oleme sellepärast väga mures et liikmesriigid ei ole lubanud panustada fondi veel. meil on vaja fondile tugevamat kapitalialust selleks, et ka äh, laenamisvõimet suurendada. see on kriitiline küsimus, kuid need asjad ei liigu hästi, me teame väga hästi, et meil on Euroopa Liidu eelarve garantii, ja Euroopa Liidu panus, aga see ei ole piisav. Mr Schäuble hiljuti lükkas tagasi Saksamaa kavatsused panustada fondi ja see on väga halb märk. ma arvan, et sellistest takistustest tuleb üle saada. Euroopale on vaja suuri investeeringuid projekti, mis vastab majanduse tegelikele vajadustele ja seetõttu tuleb teha nii, et kõik liikmesriigid, ka need, eh, kelle puhul on rakendatud võlamenetlus, saaksid eh, kaasa lüüa ja seetõttu ootame järgmist tippkohtumist. järgmiseks härra Kamal, palun. suur tänu, ECR fraktsioon tervitab seda, et investeerimiste lõhet soovitakse komisjoni poolt vähendada, aga kas meil on raha investeeringuteks? Äh, muide, ähm, muu maailm tundub võrreldes Euroopa bürokraatiaga palju atraktiivsemana. seetõttu ei ole meie uus fond sugugi mingi imeravim. Äh, see fond ei ole lahendus, vaid äh, ähm, see, et tuleb tõkkeid investeeringutele vähendada. ma annan teile ühe näite. mina laenan ettevõtjatele eh, ühe Ameerika peer-to-peer platvormi kaudu, laenan ettevõtjatele kogu maailmas, aga nad kardavad Euroopa Liitu tulla, sellepärast et eh, kardavad, et nende ettevõte ei saa siin edasi arendada. tõde on selles, et eh, me peame mõtlema kui palju tegelikult meil on investeeringut vaja selleks, et jätkusuutlikke töökohti luua. peame tegema nii, et Euroopa Liidu õigustik ei tõukaks ettevõtjaid eemale. digitaalettevõtjad peavad näiteks ähm, mitte müüja, vaid ostja riigis käibemaksu maksma. ja sellepärast müüki Amazon madala käibemaksuga riikides aga meie õigustik äh, väldib ka ähm, väikeettevõtete edenemist, äh, mitmesugused äh, internetiplatvormid, internetiettevõtted. meil ei ole käibemaksu lävendit, aga kui tõesti ettevõtjad Euroopa Liidu teatud riikidesse ei taha müüa, siis võib-olla äh, oleme ise äh, tegutsenud Euroopa Liidu diskrimineerimise vastaste seaduste vastu. mida siis need ettevõtjad teevad? pannakse kinni. Äh, muidugi tuleb rääkida digitaalturust, muidugi tuleb rääkida invest-, investeeringute programmidest, kuid me tahame tõsised olla, siis vähendame bürokraatiat ja ärgem takistagem ettevõtjaid praegu ja, ja siin Bob Dylan küsis kunagi, palju teid peab inimene maha käima selle, aga mina küsin ka, palju meil veel aega läheb, palju ettevõtteid tuleb veel kinni panna selleks, et probleemid laheneksid, palju veel peavad inimesed jääma ilma tööta, et me äh, mõistaksime, mis toimub? ma arvan, et äh, Bob Dylan ütleks The answer my friend is blowing in the wind härra Telitška, palun. Uh, president, suur tänu. Uh, asepresident härra Kadanen daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin öelda, et meie fraktsioon peab teha kõik selleks, et investeerimiskava rakenduks. tegelikult tahaksin isegi öelda, et uh, te olete juba tee alguses, te tõstate täiesti õigustatult lootusi kolmel sambal, millele plaan rajaneb. Need on just need sambad, mida ettevõtjad ootasid. küsimus on selles, kuidas äh, usaldust võita, kuidas institutsioonid suudavad tegelike probleemidega tegeleda ja kuidas leida õigeid vahendeid. muidugi me kõik tõstame siin ootusi kõrgele, me oleme juba poolele teele jõudnud, aga väga tähtis on jõuda tulemusteni. volinik Kadanen, teie ütlesite, et ähm, teie veate siseturu sammast veelgi olulisemaks ja ma nõustun teiega. mäletate võib-olla seda meie äh, fraktsiooniga kohtumist, kus me osaliselt äh, ei olnud ühel meelel. mina tahtsin, et struktuurifondidel oleksid omad tingimused, teie selgitasite, et võib-olla see on liiga liiga keeruline, asjad peavad olema lihtsad, ma muidugi, ma tahaksin, et asjad oleksid lihtsamad mitte ainult ühe konkreetse projekti puhul, vaid ka liikmesriikide endi jaoks mina te-, räägiksin siin ühest aspektist veel. nimelt, kui meil on Euroopa Liidu investeerimiskava, siis eeldan, et komisjon püüab vähemalt liikmesriikidele siiski äh, ka äh, panna kohustuse oma investeerimiskava luua. erinevaid projektiettepanekuid tehakse, mina olen äh, mõnda loetelu näinud, mõni sisendab julgust, mõni mitte Äh, majanduslik äh, elujõulisus on väga tähtis, aga ma olen kindel, et selliste äh, projekti, projektide nimekirjade puhul võitlevad kõik ju oma koha eest siseturul. komisjon teab, millised probleemid liikmesriikides seisavad parem õigusruum, vähem bürokraatiat, härra Kamal ütles täiesti õigesti. bürokraatia vähendamine on väga tähtis ja kui ma tõesti ettevõtjatega kohtun, siis see on üks kõige suurem mure nende seas. liikmesriikide investeerimiskavad, ükspuha, kuidas neid kutsutakse, eeldavad, et liikmesriigid astuvad konkreetseid samme. kaks märkust, esiteks ma oleks eeldanud, või oodanud veidi rohkem Läti eesistujalt. rohkem kui see, mida me täna nägime ma oleks oodanud, et ei ütle mitte ainult, et kui toimuvad kohtumised, esmaspäeval toimus kohtumine, vaid ka, mis neil kohtumistel tegelikult toimub, mis äh, lubadusi annavad liikmesriigid, mis on nende kohustused, mis on teie sõnum parlamendile, sest et vastasel juhul ei tea me muud, kui et asi on, tegemist on väga olulise asjaga ja toimuvad kohtumised. meie anname oma toa, toe, aga me tahame näha ka tulemusi liikmesriikide poolt, aitäh! aitäh ja sõna on härra Papadimulisele üheks minutiks. aitäh, proua juhataja, härra Veeber. ma mõistan muidugi, et te olete kibestunud, sest teie sõber äh, Samaras kaotas Kreekas valimised, aga niisugune demokraatia juba kord on. ja ma tahaksin teile soovitada et ei, ei eh, eh, hakkaks siin tõde moonutama ja olukorda Kreekas eh, ebaõiges valguses näitama. meil on Kreekas retsessioon, tööpuudus, vaesus, mis kõik kaasnes nende kasinusmeetmetega nüüd ammendab kogu Euroopa lootust, et ei, enam ei hakata ajama ühepoolset kasinuspoliitikat. ma tahaksin parlamendile kinnitada, et nagu härra Tsipras ka ütles, et me hakkame siin äh, eurot päästma, ilmselt ka nüüd komisjon peaks tegema kõik selleks, et tagada investeeringut äh, ja majanduskasvu, aga mitte toetama kohutavalt äh, kasinuspoliitikat, meil on vaja nende momentidega seda investeerimiskava täiendada meil on tarvis investeeringuid õiglaselt jaotada, et investeeritaks sinna ja nendesse riikidesse, eh, kus eh, valitseb kõige suurem vaesus. see, mis juhtus Kreekas pühapäeval, eh, on demokraatlik areng ja sellest tulevaks komisjon lugu pidama erinevalt härra Weberist. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? härra kolleeg Weber väitis, et äh, Kreeka äh, tunnetas Euroopa Liidu solidaarsust kas te tahaksite väita, et sellest solidaarsusest ei tundnud Kreeka rahvas midagi, kas Kreeka rahvas pidi ainult kasvat-, kannatama, kas tööpuudus noorte ja täiskasvanute hulgas kasvas mõõtmatuteks, kas te tahate väita, et Euroopa Liidu solidaarsusavaldused tulid kasuks ainult eh, suurettevõtetele ja pankadele? härra Weber, mida siin praegu minu käest küsitakse, see tähendab seda, et äh, uue demokraatia partei sai karistatud selliste poolt nagu härra Weber, härra Luke. Äh, kui te siin niisuguseid seisukohti levitate, siis kannatab selle all ka Saksa maksumaksja. meie soovime et me ole, oleks majanduskasv, et viidaks läbi reformid, et äh, võideldaks korruptsiooni vastu. seda äh, poliitikat ajasid Kreekas aastakümneid Bassok ja temale sarnased poliitikud. palun pooleteiseks minutiks, härra Eichhout. Eh, aitäh ma räägiksin investeerimiskavast ja jätaks võib-olla Kreeka teema hilisemaks. mul oleks väga hea meel, kui komisjoni investeerimiskavas tõepoolest pööratakse tähelepanu investeeringutele, mitte enam kokkuhoiule, kokkuhoiule ja kokkuhoiule. ja mul on tegelikult äh, kolm vastuväidet ja ma tahaksin teada, milline on volinik Kadaise reaktsioon. kõigepealt demokraatlik kontroll. kas tõepoolest eh, see investeerimiskava hakkab vastama Euroopa Liidu eh, üldistele eesmärkidele, eh, see on väga ähmane sõnastus investeerimiskavasse, eh, eh, selle eh, juhtorganisesse tulevad inimesed, kelle tegevuse detailid jäävad meil ähmaseks. Euroopa Parlament soovib kaasotsustusmenetluse kaudu investeeringute jagamisel kaasa rääkida. teiseks me räägime üldsõnaliselt avalikkuse huvist, me räägime miljonitest, mida raha investeeritakse soojuselektrijaamadesse, söe kaevandamise lõpetamisse ja nii edasi kuidas me võime hoolitseda selle eest, et need investeeringud tõepoolest vastaksid avalikkuse huvidele. kolmandaks, kui Euroopas tahetakse majandus uuesti eh, tugevatele alustele panna, siis eh, siis on, peab olema kõigile selge, kuidas seda raha kavatsetakse konkreetselt kasutada härra Pulf, üheks minutiks, palun. ma tean, et teie olete üks volinikest, kellel on teadmine sellest, milline on praegune majanduslik olukord Euroopa Liidus ja euroalas. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi on euroala ainukene piirkond Euroopas, kus majanduskasv puudub. ning selle mõju inimestele on väga karm. siin on palju tööpuudust, enesetappe, säästumeetmed mõjuvad negatiivselt kõigile ning kõige rohkem on seda näha olnud Kreeka puhul. härra Katainen, väga paljud äh, mõistlikud inimesed tahavad ürita-, tahavad leida lahendusi, aga strateegiliste investeeringute fondi lahendus ei ole korrektne lahendus me üritame meeleheitlikult praegu panna klappima äh, ühe, Ameerika Ühendriikide edu ja äh, investeerimiskavasid, aga praegu tundub, et sellel ei ole mingit edu. me oleme üritanud euro kohta teha seminare ja nii edasi, kui te tunneksite ära, et see on euro, mis meile probleeme lahendaks, siis te ei peaks kakskümmend miljardit kulutama selleks, et sellest saada kolmsada viisteist miljardit. aitäh, härra Zarjanopoulos, üheks minutiks. γιατί τα ευρωπαϊκά μονοπόλια χαιρετίζουν το επενδυτικό πακέτο Juncker και την προσωπική χαλάρωση miks siis Euroopa monopolid rõõmustasid nii kangesti Äh, abipaketi üle, mille äh, on kokku pannud härra Juncker, see pidavat toetama Euroopa majandust ja seda tugevdama. nüüd äh, kujuneb taaskord olukord, kus rahvad peavad selle paketi eest maksma kokkuhoiumeetmetega komisjoni ettepanek õõnestab Euroopa Liidu kõrgeid eesmärke, see ei taga äh, sotsiaalset kindlustatust, te tahate öö, äh, öö, äh, maksude koormuse panna tööandjatelt töövõtjatele see pakett on koostatud monopolide huvisid arvestades. me peaksime oma huvide kaitsmiseks ise kriteeriumi välja töötama. aitäh. me saame kindlasti toetada komisjoni ettepanekuid, sest meil on vaja stiimuleid, mis oleksid väga suured selleks, et Euroopa kriisist välja tulla komisjon on mõistnud, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ning tuleb välja ettepanekuga fondi loomiseks, see on, ettepanek on väga oluni-, oluline, härra volinik äh, ütles, et äh, on oluline ka, et parlament saaks oma rolli selleks, et fondi loomisega seotud aspekte jälgida. kindlasti on siin olemas oma prioriteete, mida äh, te väljendasite selle tulevase, tulevikufondi jaoks meil on olemas praegu valikumenetlus äh, projektide väljavalimisel, mis peab olema läbipaistev, sest see soodustab investeeringute tulekut ja annab kindluse äh, investeerijatele. me peame vähendama bürokraa-, bürokraatiat, sest see äh, annab investeerijatele tahte tulla üldse projektidesse ning ähm, me peame kõik eh, tegema selleks, et tehnoloogilisi edusamme toetada, aga see kõik, eh, mis siin toimub, on äärmiselt ohtlik, sest me võime Euroopa Liidu tööstusele piduri peale panna, sellega ka majandust pidurdada horisont kakskümmend kaks on see, kus ei pea, kus ei tohiks kindlasti mingeid äh, säästume-, sääste tegema, see on meie jaoks äärmiselt oluline projekt, me oleme sellest rääkinud paar kuud tagasi parlamendis, ma kohe lõpetan, proua juhataja. nõukogu esindaja ütles, et liikmesriikidel on väga suur vastutus, sest äh, nemad äh, peavad osalema selle fondi loomides oma eelarvete kaudu, aitäh härra Wolf, me saate võib-olla hiljem ka veel sõna, praegu annan Isabel Toomale sõna kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja proua minister, volinik, ma aitäh tutvustuse eest, esitluse eest, millega ta välja tuleb, mina ei kuulu nende hulka, kes kuidagi seaksid kahtluse alla Junckeri plaani, kas, kust ta selle, siis kolmsada viisteist miljardit saab meil on vaja selgust selle investeerimiskava juures, sest see investeerimiskava äh, Äh, on oluline, see kaasab avaliku äh, sektori äh, rahad. ning see fond peab andma ka erasektori investeerijatele kindluse praegu on tegemist esimese sammuga, meie sotsiaaldemokraadid oleme juba äh, kriisi algusest saadik nõudnud, et tuleks investeerindiga sekkuda ähm, selleks, et majanduskasvu uuesti saa-, suurendada selleks, et me saaksime kolmsada viisteist miljardit, on vaja, et liikmesriigid oleksid kaasatud sellesse uude instrumendi, et nad sinna raha maksaksid sisse tahaksin õhutada komisjoni tulla lagedale uue lähenemisega majanduse stabiilsusprojekti tõlgendamisel, härra mini-, proua minister, me peame edasi minema selleks, et investeeringud suurendaksid töökohti ja edendaksid majanduskasvu. siia on jäänud veel juhtimise osas väga palju küsimärke, kuidas see on seotud meie eesmärkidega, kui, kuidas valitakse välja projekte, komisjon on öelnud, et projektide valimisel on esikohal just nende elujõulisus, kuid liit. Äh, määruse viies artikkel räägib äh, investeeringutest haridusse ja väljaõppesse, kuidas seda elujõulisust või äh, toimimist välja arvutada selliste väga pikaajaliste projektide puhul ähm, peaksid esile tõstma kaasava majanduskasvu. kui me näeme, et komisjon siin räägib äh, ainult sellest, et äh, investeerimispank äh, mängib tähtsamat rolli projektide väljavalimisel, siis see ei ole võib-olla kõige parem lähenemine. energiale üleminek, haridus, need on, peaksid olema meie prioriteedid, aitäh. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate proua Tomasele vastu? kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. jaa, Frau Kollegin lugupeetud kolleeg Toma, te ütlesite, et te nõuate, et iga-aastased miljardi programmid, programmid eh, oleksid investeerimiseks valmis. kuidas te soovite seda kõike finantseerida, te ei ütle mitte sõnagi selle kohta, et et eh, EFSI seondatakse struktuurireformidega, kuidas te leiate, kuidas te kuidas nendes riikides on need seostatud struktuuriprogrammid ja kuidas me peaksime tegema Euroopa Liidus? mulle tundub, et siin saab nõus olla komisjoniga, meil on avaliku sektori investeeringud, meil on vaja Euroopa Liidu eelarvet tagatisena seda ma ju ütlesin ja lisaks sellele see uus tõlgendamine stabiilsuspaketi osas komisjoni poolt, see peaks õhutama liikmesriike investeerima ja kuna mul sõna praegu on, siis ma tahaksin ütelda, et Euroopa Liidul on vaja e, seda, et liikmesriigid koos, üheskoos saaksid kasu seal nendest projektidest ja fondidest ja ma tahaksin komisjonilt küsida, millised need EFSI projektid on eraldatud raskustes olevatele piirkondadele, aitäh. härra Starbati üheks minutiks, palun. proua juhataja, Euroopa Liidul on keskne strateegia, ta reageerib ühiskondlikele majanduslikele eh, probleemidele, eh, visioonide ja fondidega. tuletage meelde Lissaboni strateegiat, töötati välja uued strateegilised eesmärgid, et suunad muutuda, muuta Euroopa Liit kõige dünaamilisemaks majandusarenguga piirkonnaks ja leiti, et see strateegia kiirendab meie arengut, aga tänaseks me seisame eh, lihtsalt selle projekti kiildude eest. tänaseks on asi selline, et et mingit majanduskasvu ei ole ja ma tööpuudus on massiline, aga mida teeb komisjon, esitab järjekordse programmi äh, esitab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kava. Äh, see kava sisaldab terve rida hinnanguid. Äh, igaüks, kes teab, kes on vähemalt mingigi projekti koostanud, et need hinnangutel pole vähimatki tõepõhja all. kui koostatakse plaan kustutame tule ära, lülitame järgmise tule, võtame järgmise kava, aga tulemusi ikkagi ei ole. pooleteiseks minutiks, härra Omerže. aitäh, äh, nõukogu, te teate, ühtekuuluvuspoliitika viimane aruanne on rääkis seda, et ühtekuuluvuseeskirjad eh, osas me, või eesmärkide osas me oleme sammu tagasi astunud võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga. kui vaatame neid miljardeid, mida peaks eh, investeerima, siis see on minemas kõige rikkamatele piirkondadele ja see tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika kõik öö, eh, osapooled öö, saavad öö, Äh, kõige nõrgemad osapooled saavad äh, kannatada, eriti just äh, kehvemad piirkonnad, me peame tagama seda, et kõik piirkonnad saaksid kasu sellest investeerimisfondid, fondist. see ei ole ainult soov, mida ma praegu väljendan, see on komisjonil lasuv vastutus. komisjon peab valvama ka selle plaani rakendamise üle. meil on vaja investeeringuid, tööstus on praegu raskustes, meil on vaja uut kokkulepet Euroopa jaoks mõelgem kõigepealt investeeringutesse meretööstusele, kultuuritööstusele ning samuti ka nendele valdkondadele, kus on äh, väga suured probleemid, meil on palju noori, kes näiteks digitaalvaldkonnas on väga pädevad, aga kellel ei ole piisavalt raha, neid tuleb toetada ning lõpetuseks tahaksin rääkida juhtimisest, on ilmselge, et Euroopa Parlament peab olema kaasatud, sest tegemist on poliitiliste otsustega, aitäh. üheks minutiks proua Vana, palun sehr geehrte frau präsidentin! lugupeetud juhataja. täna rahvusvahelise tööorganisatsiooni avaldatud uurimus näitab, et äh, sellel äh, investeerimiskava puhul me võime arvestama kahe koma ühe miljonilise majanduskasvuga, aga ainult tingimusel, kui äh, me suudame võidelda massilise tööpuuduse vastu ja juhul, kui rakendatakse kaasuvaid meetmeid äh, koolituse ja väljaõppe vallas. nüüd, kui öö, äh, komisjoni äh, asepresident Kadanein oma investeerimiskava tutvustab, see on suunatud sellele, et suurendada konkurentsivõimet. täna äh, peatus ta Euroopa kakskümmend kakskümmend põhimõtetel, äh, mis muuhulgas on suunatud kliima soojenemise vähenemisele, tööhõive suurendamisele ja nii edasi, kuid need printsiibid, mida te, härra Kadanen, sõnastasite, need ei ole mingil määral üldse kohustusliku iseloomuga ja kuidas te kujutate neid rakendada keskpikas perspektiivis? aitäh üheks minutiks, härra Tsanni aitäh, proua juhataja, see investeeringute plaan peab, on kindlasti Euroopa Liidu üks suurimaid läbikukkumisi, me, Euroopa Liit ei ole pädev selleks, et majanduskriisi lahendada nii kuidas on võimalik sellisele plaanile toetuda, mis peab äh, suures osas olema investeeringud äh, saamise, kus tuleb erasektorist peamiselt investeeringud, see meid kindlasti edule ei vii. meil on vaja riigisektori poolt sekkumist äh, selleks, et ka erasektor saaks piisavalt ähm, investeerida. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad olema sõltumatud ja vabad, neil ei pea olema eelarvest kohustusi investeerida ja osaleda juba mm, aastaid on räägitud kolmeprotsendilisest puudujäägist. tegemist on väga, Maastrichti eeskirjade puhul on tegemist absurdsete eeskirjadega, mis ei aita millelegi kaasa. kakskümmend miljardit äh, maksmata arveid, see peaks olema häirekell ja sellega Euroopa Liidu majanduskasvu ei suure. härra Gonzales Pons, pooleteiseks minutiks palun. Presidenta, señor Katainen, desde España hemos apoyado este fondo europeo de inversiones proua juhataja, härra Katainen, me soovime pala-, paluda et tõepoolest see investeerimiskava kannaks täiendavuse iseloomu ja et see ei asendaks seniseid investeeringuid ja et kaasatakse ka kõrge ristiga investeerimiskavasid, mis tavaliselt muidu rahastamist ei leia see on erakordselt oluline, eh, sest et sellel kõigel peaks olema ka otsene mõju majanduse arengule ja tööhõivele. meil on vaja luua uusi töökohti, kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid ja keskpikas perspektiivis tagada nende meetmete rentaablus. me peame tegutsema kiiresti, vähemasti esimeste meetmete rakendamisel selleks, et ootused ei saaks petetud. me peame ühiselt tegutsema me peame kaasama liikmesriigid sest et valitsuste vahetus ühes või teises liikmesriigis ei tähenda ju seda et üks või teine euroopa liidu liikmesriik välja vahetatakse Äh, see tähendab seda, et liikmesriigid peavad võtma endale siduvaid kohustusi, mis kestavad kauem kui ühe või teise valitsuse ametiaeg. mitte keegi ei tohi teha katset äh, lõigata kasu sellest, et pärast valitsuse vahetust õnnestub tal ähvardada äh, kogu liitu omapoolsete vastumeetmetega. investeerimiskava peab vastama kõikide huvile härra Pons, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust, jah? ma rohkem ei võta vastu äh, sinise kaardi küsimusi, meil on väga pikk kõnelejate nimekiri. härra Tsani, palun. Eh, eh, aitäh, proua juhataja ma tahaksin oma kolleegidelt küsida, kas ma sain õigesti aru? et on, äh, valitseb kahtlus selle EFSi suhtes, selle fondi suhtes härra Gonzales, palun. E, jah, ma ju ütlesin, et see fond peab äh, arvestama Eh, sellega, et teda, eh, sellest jagatakse vahendeid täiendavuse põhimõttel. see fond peab täiendama olemasolevaid eh, investeeringuotsuseid, mis on langetatud Euroopa Investeerimispanga poolt. kaheks minutiks proua Van Bremt. Äh, komissaris ähm,, raad. proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, ähm, nõukogu eesistuja Kreeka kohta on juba paljudki öeldud ja meil on kindlasti palju õppida sellest, mis on toimunud, et me peame austama demokraatiat, aga samas ka, et rahvastiku seas on üsna suur osa neid, kel, kes soovivad teistsugust Euroopa poliitikat võib muidugi arutleda selle üle, milline see poliitika peaks välja nägema, aga me räägime siin just uuest teistsugusest Euroopa poliitikast. ja sellepärast on väga oluline, et see Euroopa investeerimiskava on nüüd olemas ja me peame alustama selle elluviimist, see on väga oluline. tuleviku aruteludes räägitakse tihtipeale struktuurireformidest, me kuuleme sellest väga palju, meie äh, oleme ka selle poolt, aga küsimus on selles, millised struktuurireformid. kindlasti on siin võimalik jõuda kokkuleppele, kõige olulisemad struktuurireformid äh, tuleviku jaoks on meie äh, meie rahva majanduse ümberkujundamine, et sellest saaks jätkusuutlik roheline majandus. selle jaoks on vaja langetada väga olulisi otsuseid ja seda, selle jaoks on vajalik ka see Pariisi kliimakonverents, mis on tulekul. nii et väga olulised otsused ja ka investeerimiskavaga püüakse neid ellu viia, on tehtud väga põhjalikke analüüse, on esitatud tohutult palju ettepanekuid, mis on kõik hästi läbi mõeldud ja analüüsitud ja me oleme näinud, et rohkem kui kuussada miljardit eurot Äh, on siis mõeldud just äh, süsinikuvaese äh, majanduse edendamiseks kakskümmend viis protsenti neist on taastuvenergiate edendamiseks, nii et meie roll siin Euroopa Parlamendis on hoolitseda sellest, et me mitte ainult ei investeeriks rohkem üleüldiselt, vaid ka just jätkusuutlikult. härra Ürtus on palun üheksa minutit el otro día nos quedamos un poco sorprendidos en su comparecencia en la Comisión de Economía. ma olin veidi üllatunud teie etteaste üle majanduskomisjonis, kus te ütlesite, et mitte ükski liikmesriik ei ole lubanud veel panustada investeeringute fondi. me olime üsna üllatunud, see valmistas meile muret ja te ütlesite ka, et see kava võib-olla veel ei alga nii hoogsalt, kui võiks eelarvest ette nähtud vahendid näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmi jaoks äh, või Euroopa ühendamise rahastu Nende puhul on oluline läbi viia tulude-kulude analüüs ja tulemus ei pruugi olla sugugi hea. lisaks on oluline hoolitseda selle eest, et need projektid toovad ka tõesti sotsiaalseid ja poliitilisi eeliseid. me oleme mures, et mõnede liikmesriikide projektid võivad olla kahjulikud keskkonnale ja ühiskonnale ja need ei ole äh, ühildatavad Euroopa Investeerimispanga poliitika ja komisjon peaks äh, sellesse sekkuma, aitäh. üheks minutiks, härra Fernandes, palun. aitäh proua juhataja. Äh, EFSi ettepanek on innovaatiline lähenemine selleks, et suurendada tööhõivet ja äh, et Euroopa ettevõtete ettevõtlikkust, Euroopa inimeste ettevõtlikkust ja need on positiivsed kõrvalnähud, äh, mis selle investeerimiskavaga kaasnevad ja igal juhul tugevdab see Euroopa ühtset siseturgu meile on väga oluline siseturul äh, kaotada tõkked ja äh, üha enam võrgustuda muuhulgas äh, digitaalselt, aga ka elektrivõrkude osas. meil on vaja tagada oma Euroopa Liidu energiasõltumatus, selleks et EFSI oleks edukus, selleks peab see olema legitiimne ja läbipaistev meil on tarvis, et investeeringud et toetaksid liikmesriigid, aga parlamendil peab olema õigus kaasa rääkida. ma leian, et kui me räägime Junckeri plaanist, siis sellel on igal juhul ka solidaarsuskomponendid suunatud sellele, et tagada liikmesriigide vaheline solidaarsus ka tulevikus. härra Pullmann, palun lugupeetud juhataja, meie hea kolleeg Kamal paraku meie väga huvitavas arutelus enam no, osaleda ei saa, aga ma tahaksin talle siiski veel hüüda, et kui ta juba tsiteerib Bob Dylanit, siis võiks ta siiski valida õige äh, õige, äh, õiged laulusõnad, mina soovitaks talle laulu The times they are changing ehk ajad on muutumas, see on see, mis iseloomustab praegust aega ja ma arvan, et me näeme siin, et me oleme siiski mitmetes asjades ühel nõul siin kojas ei ole ühtegi märkimisväärset poliitilist jõudu, aga kogu Euroopas mitte mis ähm, ei oleks nõus sellega, et meil on tohutu investeerimislünk ja me peame väga äh, pakiliselt midagi ette võtma, et me saaksime taastada töökohad. head kolleegid, see ju juba on midagi, me oleme selles küsimuses ühel näol ja nüüd on küsimus lihtsalt selles, kuidas seda tehniliselt ellu viia lugupeetud komisjoni asepresident härra Kadanen, siin on mõned küsitavad kohad ja siin tuleb selgust tuua asja. Õnneks ähm, on võimalik selles osas kokku leppida. esimene küsimus on, äh, avaliku ja erasektori partnerlusel on palju eeliseid, me võtame riski ja kui see ennast ära tasub, siis on võimalik erakapitali mobiliseerida aga kuidas me saavutame selle, et see raha voolaks ka õigetesse valdkondadesse, just sinna, kus äh, tekib kõige rohkem lisandväärtust ühiskonna jaoks? kuidas me seda saavutame ja sellest küsimusest äh, tulenevad uued küsimused. me kuulsime, et selle instrumendi uue, uue instrumendi valitsemise puhul kui siin kasutatakse ka parlamendile, parlamendi eelarvet, siis meie, siis meie peame ka olema kaasatud otsustes nende reformide üle. teiseks on oluline, et oleks võimalik välja arendada suur projektide mitmekesisus ja et need oleks tõesti ka tulemuslik. selleks on vaja erinevaid poliitikainstrumente, need peavad olema jätkusuutlikud poliitikad ja ma usun, et me kindlasti jõuame ka kokkuleppele selles osas. proua Vandekamp, palun. Eh, proua juhataja. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmena ja li transpordikomisjoni liikmena ja hollandlasena tervitan ma komisjoni plaani, seda investeerimiskava. väga sageli olen kolleeg Eichhautiga erineval arvamusel, aga täna ma pean ütlema, tegelikult on ülim aeg, et me Euroopas suudaksime silmitsi seista väljakutsetega ja mitte kogu aeg ähvardustega ja hirmudega. me peame järele mõtlema nende väljakutsete üle, mis meie ees seisavad, aga ma pean tunnistama, et tee eesmärkideni on tegelikult sillutatud paljude raskustega. kui me räägime transpordisektorist, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust ja Euroopa ühendamisest üldse,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 Äh, tegelikult äh, peaks Euroopa ühendamise rahastu finantseerima Euroopa ühendamise transporditeede kaudu vähemalt äh, pooles ulatuses ja see on väga keeruline. ma tean, et transport ja energeetika nõuavad väga palju rahalisi vahendeid, aga meil on tõesti vaja klassikaline infrastruktuur välja ehitada ja sellepärast on oluline veenda selle rahastamise vajaduses ka erasektorit, nagu seda näeb ette ka Junckeri investeerimiskava ma tahaksin küsida, kui palju on õnnestunud komisjonil koguda eh, eelarvelisi või rahalisi vahendeid liikmesriikidest? kolleeg Rubia Zabal, aitäh. siiased projektid eh, ei ole ennast õigustanud ja nüüd me nõuame, et olukorda kiiremas korras muudetaks. Eh, komisjoni et, et ette pandud kava liigub selles suunas, eh, peaks tagama majanduskasvu ja töökohtade loomist. meil on tõepoolest oluline viia Euroopa kaasaegse, eh, kaasaegsele tasemele, kuid me ei saa ainult eesmärgiks seada majanduslike eesmärkide saavutamist. seetõttu on meil vaja tõesti niisugust struktureeritud investeerimiskava, et me saavutaksime laialdase konsensuse raames Euroopa ette püstitatud eesmärgid. seetõttu ma rõhutan, et sidusus poliitiliste äh, ja finantseesmärkide äh, vahel peab olema äh, tõepoolest loogiline ja kõigi pool mõistetav, vastasel korral on kõik meie auahned plaanid määratud läbikukkumisele aga nagu ma juba ütlesin, see kava äh, on, äh, liigub õiges suunas ja nüüd me peame tegema kõik selleks, et tagada Euroopa majandusele uue hoo andmine. selleks on vaja täita terve rida kriteeriume, investeerimiskava peab kandma äh, täiendavat, täiendavuse iseloomu, sa ei saa asendada juba käivat, käivitatud investeerimiskavasid teiseks on meil vaja selle äh, investeerimiskava sotsiaalmajanduslikku ähm, toetust sotsiaalmajanduslike eesmärkide saavutamisele. lisaks sellele Äh, peame me nende projektide puhul arvestama erinevates liikmesriikides äh, peituvate riskidega. ma leian, et komisjon ja nõukogu peaksid tõepoolest panema pead kokku selleks, et seda investeerimiskava tõepoolest õigesti rakendada. teeksin üleskutse ka liikmesriikidele äh, meil on vaja tõesti rohkem rahalisi vahendeid selleks, et investeerimiskava tõepoolest ka ellu viia, aitäh! Um proua juhataja, härra volinik, kogu Junckeri kavaga on seotud väga palju lahtisi küsimusi, sellepärast oleks tore ka küsimusi kuulda Euroopa Parlament peaks kaheksa miljardit eurot andma oma vahenditest ja siis rohkem meil justkui ei olegi midagi kaasa rääkida, tegemist on trustiga, nii et meile ei ant-, ei ole aruandekohustust, meil ei ole kunagi ülevaadet sellest, millised riskid tegelikult on ja kuidas neid rahalised vahendeid kasutatakse, milline mõju neil tegelikult on, aga kaheksa miljardit teadusuuringute valdkonnas voolab sinna, sellepärast ma leian, et see on, ei ole hea tegutsemisviis kui me vaatame seda, kuidas on seni finantsinstrumente kasutatud, siis mina võin öelda eelarve kontrolli komisjoni liikmena, et eelmisel eelarveperioodil on ainult viisteist protsenti ähm, ähm, rahalistest äh, neli tal nelikümmend protsenti neist vahendist, vabandust, on jõudnud ka tegelikult äh, neile inimestele, kes oleks pidanud äh, abi saanud. nii et ma tahaksin kuulda vastusi, kuidas tagatakse see, et tõepoolest raha jõuab õigete inimesteni. ja ma küsin, kas sellest rahast äh, piisab, kui me räägime Kreekast, siis Kreekas on äh, Äh, kasutatakse kõige vähem rahalisi vahendeid maapiir, piirkondades. on selliseid piirkondi, kus tegelikult on rahalised vahendid, mida võidakse eraldada, aga lihtsalt ei ole haldussuutlikkust, et neid kasutada, et taotleda neid. nii et siin on oluline küsimus, mida me saame üldse investorite pakkuda, et Ähm, ta-, taks, ähm, Saksa ähm, börsiindeks on tõusnud, on jõudnud viie, on jõudnud äh, kõrgete äh, punkti tasemeni ja ma tahan, et investorid ei peaks kahetsema neid investeeringuid. voorzitter, dank u wel, ik sta helemaal achter het eh, Juncker plan eh, voor aitäh, ka mina toetan Junckeri investeerimiskava ma toetan seda südamest, on ju oluline, et majandus saaks sisse uue hoo, siiski ma tahaksin teha paar märkust me võtame struktuurifondidest kuuskümmend neli eh, miljardit eh, eurot ja kanname need üles investeerimisfondi, ausalt öeldes seda on liiga vähe, me peame eh, riski paremini jaotama, me oleme tegelikult selles osas nii mõndagi õppinud, kuid nii väga palju on vaja ära teha, tuleb ära teha senisest palju rohkem teiseks, kui me räägime täiendavuse mõtet, põhimõtet, siis see on äh, väga oluline põhimõte, aga me peame olema väga ettevaatlikud, väga olulised, väga ette, ettevaatlikud äh, arvestagem seda, et Euroopa Investeerimispangal on juba täita terve rida ülesandeid ja seetõttu tahaksin küsida nõukogult, aga ka teilt, härra volinik. kas te kujutaksite endale ette, mis juhtub siis, Äh, kui äh, raha ähm, nõnda öelda maandub vanades liikmesriikides ja mitte uudes, kas me aktsepteerime seda näiteks, näiteks kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti rahalisi vahendeid liigub äh, ühtedesse liikmesriikidesse, ülejäänud riikidesse mitte, kas te olete valmis sellest meiega rääkima ja kui, mis me räägime siis ja mida me peaksime rääkima piiriülestest projektidest, millised on need projektid ja ma tahaksin kuulda siinkohal Äh, nõukogu seisukohta. poliitiliseks minutiks härra Kaaras. härra asepresident, proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, meil on Euroopas liiga kõrge tööpuudus, liiga kõrged riigivõlad, vananenud struktuurid, liiga vähe investeeringuid, liiga vähene konkurentsivõime ning liiga väike majanduskasv ning liiga vähe töökohti. see investeerimiskava, mida meile on tutvustatud, on ainult üks algatus ja see on täiendav algatus. see kava ja mul on selle üle väga hea meel, läheb äh, uut teed pidi Euroopas, aga see ei saa asendada kõiki olemasolevaid meetmeid, mille oleme juba heaks kiitnud, vaid see on lisameede, äh, et parandada konkurentsivõimet, edendada majanduskasvu ja luua töökohti ja see on just nimelt Euroopa investeerimiskava oluline on idee, mis selle taga on. meil on vaja projekte, mis on jätkusuutlikult edukad, sest vastasel juhul ei õnnestu meil mobiliseerida erainvestoreid. lugupeetud daamid ja härrad, meie parlament tunneb kaasvastutust. seda me toome välja oma töös, oma raportites, erinevates komisjonides, äh, eriti just äh, majandus- ja rahanduskomisjonis ja selleks on vaja dialoogi. me ei äh, ole nõus sellega, et me ainult teostame järelevalvet Euroopa Investeerimispanga üle, vaid meie tahame olla kaasatud kava ellurakendamisse ja ma liikmesriigid peavad samuti andma oma panuse nii raha kui garantiide kaudu. härra Eiler, palun üheks minut-, pooleteiseks minutiks, palun. Ähm, härra Kadanen. meie toetame Manfred Weberit selles, et me toetame seda äh, projekti, see on väga oluline projekt, see kava, aga mul on kaks küsimust mis on EFSI lisandväärtus võrreldes juba olemasolevate investeerimisfinantsinstrumentidega, nagu näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend või COSME. kas need on mõeldud üksteist täiendama ja kuidas me saame luua lisandväärtust selle asemel, et lihtsalt ümber jagada rahalisi vahendeid? ja teine küsimus on millist äh, riski, millised riskiprofiilid on ette nähtud projektide rahastamisel või teisiti öeldes, kuidas me saame finantsvõimenduse efekti tagada, see on väga oluline ka juba praegu kehtivate finantsinstrumentide puhul. ja lõpetuseks teeksin kohe komplimendi, see on väga hea projekt, aga see võiks olla veel ambitsioonikam, võib-olla mitte võtta rahastust teadusuuringutest ära, vaid oleks vaja seda koormat jagada väga lihtne on võtta seda lihtsalt Euroopa rahast, aga ka liikmesriigid peaksid oma panuse andma. aitäh! nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, meil on siin väga palju sõnasoovijaid, ma võtsin vastu ainult üheksa äh, kõnelejat, härra, proua Maletitš, palun üheks minutiks. proua juhataja, lugupeetud asepresident, ma tuletaksin meelde olulisi õppetunde, mida me oleme ühtekuuluvuspoliitikast õppinud, mis puudutab äh, investeeringuid ja arengu instrumente. me peaksime kõik jõupingutused suunama sellesse, et arendada välja kvaliteetseid projekte ja ka tugevdada inimressursse. just nendest aspektidest on puudu Euroopa projektidest. nii et just inimressurssidele peaks komisjon keskenduma liikmesriigid, mis kasutavad ühtekuuluvuspoliitika fonde, peaksid samuti investeerima tugevalt nende projektide kaasrahastusse. ja ma usun, et uus e, e, investeerimispoliitika ei hakka asendama ühtekuuluvuspoliitika projekte, vaid on neile täienduseks ning ma loodan, et need liikmesriigid saavad abi oma eelarvete konsolideerimisel, et nad ei peaks katkestama äh, oma investeeringuid. proua Ayala Sender, palun üheks minutiks. señora presidenta sí yo quería preguntarle al señor katainen aitäh tahaksin küsida härra Kadaiselt on ju nii et kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust, siis me leppisime kokku, et meil on tarvis eh, tagada Euroopa eh, inf-, infrastruktuuride äh, infrastruktuuride ühendamine, nüüd kavatsetakse sellest äh, äh, Euroopa ühendamise rahastust välja võtta kuuskümmend neli miljardit. Äh, kuidas siis nende transpordiprojektidega jääb härra Junckeri projektis, kas me saame üldse siis nüüd tegelikult parlamendina olukorda kontrollida, kui me rääkisime Castor projektidest siis see oli üks väga hea lahendus, aga nüüd ma ei saa aru, kas nüüd kõik need vahendid äh, antakse üle Euroopa Investeerimispangale ja äh, kuidas äh, jääb siis tulevikus niisuguste transpordikavade finantseerimisega, ma suur aitäh, kolleeg Ayala Sender, palun. proua Ford, palun meil on vaja investeeringuid, meil on vaja eh, investeeringuid ja VKE-d ja investeerijad peavad teadma, et me oleme nende poolt. minu emaili äh, Äh, ma saan väga palju emaile selle kohta, mis on katastroofiliselt toimumas praegu meie kõige kiiremini äh, arenevas sektoris, digitaalmajanduses. meil peaksid uued ettevõtted äh, olema eeskujuks, aga nad väldivad ainult maksude maksmist. väikestele ettevõtetele on ähm, digitaalmajandusega seonduv liiga kallis ja need maksud on liiga kõrged, neil on vaja erandeid, nõukogu nõukogu, äh, pall on teie käes, palun ärge rääkige ainult muutustest, ainult, ärge ainult mõelge sellest, sest sellest ei võeta enam tõsiselt. nõukogu, palun andke äh, väikeettevõtetele erandeid, palun tehke see ära. aitäh, järgmiseks äh, härra Jakovtšitš üheks minutiks da li je uspjela upravo see komisjon kindlasti mäletab, millised on nende investeerimiskavade eesmärgid. me, meie jaoks, milline on parlamendi roll, see edu või läbikukkumine tähistab suuresti meie ametiaega. ma tahaksin toetada investeeringute kava, ma olen veendunud, et mingit alternatiivi ei ole olemas. ma tean, et siin tehakse palju kriitikat, me peame debatti läbi viima, aga pakkuge välja siis alternatiiv, keegi pole seda siiamaani teinud ja seetõttu ma toetangi investeeringute kava ja need projektid, mida välja valitakse, see valimine peab toimuma sünergias liikmesriikide vahel, kes valivad välja need kõige paremad projektid, me peame seadma prioriteedid piirkondadele ja peame just sünergia abil investeerimiskava edule kaasa aitama. härra Viegas, palun üheks minutiks aitäh, äh, proua juhataja, see Euroopa strateegiliste investeeringute fond äh, peaks lahendama majanduslikud probleemid äh, praeguses kriisiajas Euroopas. meil on väga palju tööpuudust ja see õigustab sekkumist, paraku aga see sekkumine ei vasta meie vajadustele, sest Ähm, me, meie sekkumine on liiga puudulik, äh, süsteem on juba minevikus äh, läbi kukkunud ja teeb seda ka tulevikus. Äh, miks? sellepärast, et avaliku erasektori partnerlus, mille puhul erasektor maksab ja riigisektor ma-, siis kannatab, nii et selle kõik ei saada edu, sest ähm, investorid ei usalda enam neid plaane, mis meie teevad. säästumeetmed on äh, majanduskasvule piduri peale äh, pannud ning ainult üks osa elanikkonnast on rikastunud. me peame tegema midagi, mis peaks sotsiaalsektorit äh, alvesse võtma. aitäh ka mina. nagu härra Kresle ütles, olen samamoodi mures, et need fondid on võetud teadusarengute arvelt ja on pandud infrastruktuuriprojektidesse, kus tegelikult tegutseb organiseeritud kuritegevus ja hargmaised ettevõtted. suur koalitsioon siin Euroopa Parlamendis tahab kindlasti nende huvisid pigem kaitsta, vaadakem seda, mis Luksemburgis toimus ja Junckeril on võib-olla ka seetõttu raske ühist kokkupuutepunkti leida ja sotsialistid on praegu ka mm, siis säästumeetmete vastast võitlust mm, kõrvale jätmas. nüüd need poliitikad, mis on siin välja pa-, pakutud erinevate eh, sotsialistlike mm, kõnelejate poolt, ja seetõttu see investeeringute kava on äärmiselt eh, riskantne ja me võime, riskime sellega, et läheme vastu kodanike tahtele. härra Palts, palun asszony köszönöm a szót. a juncker tervre sokan úgy. aitäh. Junckeri kava vaadeldakse kui mingit imerelva, kolmsada viisteist miljardit eurot, kõlab hästi, osa, suur hulka raha Euroopa Liidu eelarvest e, ja siis me eeldame, et sellel kõigel on ka öö, efektiivne mõju ja see summa mitmekordistub. kas tõesti, siin on väga suured ootused, aga samas e, on vastutus väga suur ja selles suhtes peaks tegelikult olema liikmesriik see, kes kannab võetud e, riski vastutuse. Ungaril on selles osas mitmeid negatiivseid kogemusi. kui majandus ei saa olla ähm, eesmärk omaette, töökohad on need, äh, millest me oleme huvitatud ja äh, suur äh, osa töökohti luuakse Euroopa Liidus just keskmisega suurusega ettevõtetes. härra Bogovitš, palun üheks minutiks. Najlepša hvala. Naj takoj na začetku povem, da popolnoma podpiram idejo aitäh, ma toetan täielikult äh, selle investeerimisfondi loomise mõtet ja toetan ka neid jõupingutusi, millega on välja tulnud Euroopa Keskpank. Äh, see kõik võib anda meile rohkem tagatist ja võib äh, Euroopa Liidus valitsevat rahu toetada väga hea, kui me paneme paika ajakava ja ma tahaksin, et nõukogu ja komisjon töötaksid üheskoos liikmesriikidega vältimaks seda, nagu Van Nistelrooy ütles, et lõppude lõpuks tuleb meil lihtsalt möönda, et rahad lähevad ainult arenenud riik, rikastele riikidele. väga paljud liikmesriigid on praegu juba hiljaks jäänud, sest neil ei ole olnud poliitilist lähenemist, mis oleks innovatiivne, aktiveerimaks erakapitali rahasid. seega olgem tähelepanelikud kui te seda määrust välja töötate, meil on vaja seda filos-, uut filosoofiat rakendama hakata. Uh, uh, aitäh uh, see pakett, millega on välja tulnud asepresident Katainen, on väga oluline samm edasi. meie fraktsioon on seda juba aastaid soovinud näha, et meil on vaja rohkem investeeringuid, sest ainult säästumeetmetega edasi ei saa ning nemad ise ei oleks saanud majandusele jalgu alla saada. seetõttu ma tervitan seda õigusloomelist ettepanekut, mis meie ees praegu on, aga meie käsis ja võimuses on selle rakendamine ja, ja selle edukus, aga et asjad õigesti edasi läheksid, on meil vaja palju tööd ära teha. peamised punktid, mida tõstatasid ka teised kolleegid, on nende õigete projektide väljavalimine, see on ülioluline. Nendel projektidel peab olema Euroopa Liidu lisandväärtust ja, ja need ei ole sellised projektid, mida niikuinii oleks ähm, äh, toetatud. samuti peavad liikmesriigid rohkem raha süstima fondi, nad peavad seda tegema paindlikult riiklikest eelarvetest, aga tahaksin küsida volinik Kadanenilt, kes hakkab nende projektide üle otsustama, sest nagu te ütlesite, et Euroopa Parlamendil on kuulamistel oma roll, aga kas meil on ka konkreetsete projektide üle otsuste tegemisel ka mingi roll mängida? aitäh, nüüd on ka vaba mikrofoni voor lõppenud, annan sõna härra Kadanenile. president proua juhataja, aitäh selle elava debati üle eest ja nende ettepanekute eest tahaksin rõhutada, millised on need meie investeerimiskava põhiloomus ja põhijooned. tahan korrata seda, mis ma enne olen öelnud, see investeeringute kava muudab kõike. meil on vaja struktuurireforme, meil on vaja fiskaalpoliitikas usaldust, meil on vaja õiget seirepoliitikat ja siis on meil vaja ka Euroopa üles tegevust selleks, et äh, julgustada just erasektorit investeerima Euroopasse niisiis, just seetõttu investeeringute kava ei ole üks äh, nendest stiimulimeetmetest tegemist on strukturaalse Euroopa tasandil tehtud vastusega, tal on kolm sammast. kõigepealt riskifondid julgustamaks erasektorit investeerima äh, riskeeri-, ris-, ähm, riskialtimatesse piirkondadesse ja projektidesse, samuti just VKE-desse teine sammas on äh, läbipaistev projekti äh, loomine, me tahame majanduslikult elujõulised, hästi struktureeritud projektid koondada sel-, niimoodi, et erasektor saaks väga hõlpsasti Euroopa Liidust koonduda kokku nende projektide jaoks see on nende investeerijate ja erasektori investeerijate soov. Nad ütlevad, et meie igapäevatööks on Euroopasse investeerimine, kuid paraku sellest ei ole piisavalt elujõulisi ja usaldusväärseid projekte. Nad tahavad, et meie sellise läbipaistva projektide registri looksime me tahaksime aidata nii erasektorit kui ka avalikku sektorit äh, nende projektide struktureerimisel. me tõhustame, toetame tehnilist abi, tagamaks seda, et äh, kõik Euroopa osad saaksid kasu nendest uutest võimalustest. kolmas osa, mis äh, minu arvates on kõige olulisem osa selle kava juures, see on ühtne turg, sest Euroopa struktuurireformid äh, saavad luua uusi turgusid, uusi võimalusi VKE-dele, aga ka suurematele ettevõtetele Euroopas. ning äh, siin piire ei ole uute töökohtade loomisel seetõttu ma leian, et me kõik peaksime keskenduma ühtsele turule, aga mitte ainult, ärgem unustagem seda, ehkki raha on aina atraktiivsem, aga ühtne turu väljavaade on palju võimsam, me saame sealt palju rohkem kasu kui investeeringute kava teistest osadest üksikuna. Nendele, kes tahaksid VKE-sid toetada ja on huvitatud suurendamaks riigi rahasid VKE-dele raha laenamisel. ma julgustan teid vaatama, mida on teinud Hispaania valitsus. see on väga hea näide meie kõigi jaoks. julgustan kõiki liikmesriike sama teed minema, nad kasutavad strukturaalfonde finantsinstrumendina andmaks uu-, rohkem likviidsust ja raha laenu VKE-dele, see on parim moodus, kuidas strukturaalfonde ära kasutada, kui te tahate rohkem äh, laenusid anda VKE-dele. nii et äh, see on veel kasutamata võimalus suuremas osas liikmesriikides, ma loodan, et te saaksite komisjoni aidata seda sõnumit edasi äh, andes vastavates liikmesriikides me ei peaks unustama, et äh, äh, Euroopa Investeerimisfond teeb tööd edasi, ta läks äh, ja laenab siis kuuskümmend, seitsekümmend miljonit aastas, uus investeeringute fond siis aitab sellele kaasa Äh, Euroopa Investeerimisfond annab siis kuuskümmend, seitsekümmend miljonit aastas ilma äh, liikmesriikide äh, abita. uus fond, investeeringute fond on väiksem, sest see keskendub kõrge riskiprofiiliga projektidesse. mitte keegi ei tea, kui palju seda nõudlust on sellise raha osas. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin, et me koostööd teeksime kui me saame Euroopa eelarvest äh, raha võtta, see tähendab seda, et meil on rohkem raha, aga me kasutame seda teisiti. teadusuuringud saavad rohkem kui me eh, seda eh, finantsvõimendused ära, ära kasutama, seega me peame üheskoos eh, tõhusalt koos töötama, peame tegutsema kiiresti selleks, et meil oleksid uued võimalused oma ettevõtetele ja kodanikele töökohtade loomisel. töökohtade loomine on ainukene põhjus, miks me oleme selle uue investeerimisfondi ja investeerimiskava loonud, aitäh. aitäh, härra volinik Katainen ja nüüd lõpetuseks annan sõna Läti minister proua Kalnin ja Lukaševitšele. Uh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu üle, mis näitas selgelt, kui oluline on see, et taas anda hoogu investeeringutele Euroopas pärast aastatepikkust madalseisu. institutsioonide ülesanne on nüüd äh, ellu rakendada see plaan Euroopa kodanike heaks, mis siis edendaks majanduskasvu ja töökohtade loomist. selle arutelu jooksul ma märkisin endale üles äh, viit erinevat laadi küsimused. esiteks tuli jutuks nii nii-öelda bürokraatia ja struktuurireformide vajalikkus, siis kuulsime ka sellest, millised peaksid olema rahastusallikad, milline on liikmesriikide roll, samuti avaliku erasektori investeeringute omavaheline suhe, samuti paluti keskenduda töökohtade loomisele, just uute töökohtade loomisele ja võitlusele tööpuudusega. muidugi rääkisime ka investeeringutest mitte erasektorite heaks, vaid investeeringutest, mis tuleksid kasuks meie kodanikele ja looksid töökohti. samuti esitati küsimusi rahastuse kasutamiseks äh, siis arukateks äh, investeeringuteks ja olulised olid ka horisontaalsed küsimused demokraatliku legitiimsuse kohta, parlamendi rolli kohta ning liikmesriikide ähm, kohustuste kohta. nüüd, kui räägiksin neist viiest küsimuste plokist, siis äh, ma tunnistan seda, mida ütlesid härra Weber, proua Rodriguez ja härra Kamel tõepoolest on siin oluline investeerimiskava kolmas sammas, kui me vaatame komisjoni ettepanekuid ja nagu ütlesin juba oma avasõnas, siis eh, me arvame, et just see kolmas sammas ilmselt osutub lõpuks kõige olulisemaks selleks, et erasektori rahastust eh, mobiliseerida. me usume, et see kolmesambaline lähenemine oli õige valik ja komisjon suudab selliselt investeeringuid tõsta ja ka pikemas perspektiivis on sellest kasu, kuid lühemas perspektiivis on see väga keerukas lähenemine. eesistuja äh, on valmis tegevusteks mitte ainult fondi loomiseks, vaid ka tõkete Äh, eemaldamiseks ning äh, siseturu tugevdamiseks eelkõige energialiidu, digitaalse, digitaalmajanduse ning kapi-, kapitaliturgude äh, liidu vallas. ja seda kõike tuleb teha ka liikmesriikide tasandil. kui rääkida liikmesriikide võimalikust panusest fondi, siis üksikasjad tuleb veel õigusloomelises ettepanekus välja tuua, me oleme alustanud äh, selle koostamist. oluline on tagada, et ükskõik, kuidas liikmesriigid ka ei, ei osaleks, oleks võimalik uut rahastust mobiliseerida on tõsi, et liikmesriigid äh, ja ka riiklikud tugipangad saavad panustada fondi, kuid ma tahaksin rõhutada, et see on ainult üks viis, kuidas liikmesriigid saavad äh, toetada investeeringuid EFSI-s. Nad ähm, saavad ka otse panustada projektide tasandil või investeeringuplatvormide kaudu. praeguse, praegune seis on selline, et komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga hinnangul on võimalik äh, kolmsada viisteist miljardit eurot äh, investeerida uude või mobiliseerida uudeks investeeringuteks, suurem osa sellest tuleb erasektorist mis on täis likviidsust. see on täiesti tegelik olemasolev raha ja seda tuleb kasutada niipea kui võimalik. ja seda ilma liikmesriikide täiendava panuseta. kui aga liikmesriigid omalt poolt panustavad, siis võib see summa isegi suureneda. kui me räägime selle fondi lisandväärtusest, siis tuleb rõhutada, et et äh, selle eesmärgiks on mobiliseerida uusi investeeringuid. ja väga oluline on siin just täiendavuse äh, kriteerium, et, et see toob äh, sisse erasektori äh, investeeringuid, mitte ei tõrju neid välja. nii parlamendil kui nõukogul on vaja veidi aega, et jõuda oma seisukohani, kujundada oma seisukoht, aga selge on juba see, et oluline on see, et instrument on täiendav. eesmärgiks on toetada neid projekte, mida praegu ei rahastata. näiteks sellepärast, et neid peetakse liialt riskantseks fond äh, peaks riske maandama, et äh, need projektid muutuksid ligitõmbavamaks erainvestoritele, nagu ütles härra Pullmann. või siis vastuseks õigupoolest äh, härra Pullmannile, te tõite välja mõned väga olulised aspektid ja me peame kindlasti neile küsimustele vastused leidma nii omavahelistes kui ka institutsioonide vahelistes aruteludes. me oleme nõus, et raha peab jõudma just sinna, kus seda on kõige rohkem vaja ja selles suunas peame me ka töötama, et tagada ka suurem tingimuste või kriteeriumite kindlus. muidugi peab äh, fond tegelema tööpuudusega, äh, vaesuse suurenemisega ja ebavõrdsusega, need on põhilised eesmärgid ja on selge, et ambitsioonikas investeeringute kava aitab tugevdada nõudlust lühemas perspektiivis ja parandada Euroopa majanduskasvu potentsiaali pikemas perspektiivis. see on äh, elutähtis äh, tingimus, et äh, suurendada või luua uusi töökohti, kohti. investeeringud toovad kaasa ka äh, äh, suurema tööhõivemäära kõikjal Euroopas. me soovime ka toetada rohkem VKE-sid, sest VKE-de panus ähm, töökohtade loomisse Euroopas on väga suur. seda ei tohiks alahinnata. ja investeeringute kava äh, aitab kaasa VKE-de tegevusele kõikjal Euroopas kui nüüd äh, rääkida aruteludest nõukogus, siis ma tooks, juhiksin teie tähelepanu sellele, et eelne arutelu ECOFIN-i nõukogus oli avalik, aga siiski ma annaksin teile lühikese ülevaate eilsest arutelust. ministrid näitasid äh, suurt tahet viia see kava eduni. Nad rääkisid sellest, et on vaja, et see projekt, mis annab et edukad oleksid just need projektid, mis annavad kõige suurema panuse, just need projektid, mis loovad uusi töökohti, mis edendavad ähm, teadmist, teadmiste siiret kõikjal Euroopas. ja eriti just äh, neis piirkondades, mis on veel arenevad. ka proportsionaalsuse põhimõte toodi välja kui üks olulisemaid võtmekriteeriume mitmed küsimused tuleb veel selgeks vaielda, et me leiaksime õige lahenduse. muidugi arutelud jätkavad ja nõukogu jätkab väga keerukat, rasket tööd ja loodab, me jõuame heade tulemusteni. nüüd, mis puudutab parlamendi rolli, siis me juba ootame väga arutelusid parlamendiga äh, fondi loomise ettepanekule ja loodame jõuda selles osas kokkuleppele niipea kui võimalik et rohkem raha voolaks meie majandustesse. selleks aga, et erasektori raha majandusse jõuaks, on oluline järgida teatud võtmepõhimõtteid. näiteks öö, ähm, otsustusprotsessi poliitilisus fondi tasandil ja öö, äh, projektide valikukriteeriumid nõukogul on ka üsna vähe aega, et ettepanekud läbi vaadata. meie eesistujana loodame siiski, et me suudame neid väga ambitsioonikaid tähtaegu järgida, mis me oleme nõukogule seadnud, ilma et seadusandluse kvaliteet saaks kannatada. niikaua, kui me teeme konstruktiivset koostööd, suudame me need ambitsioonikad eesmärgid ka saavutada. kodanikud ootavad meilt, et et äh, me saavutaksime kiirelt tulemused ja me ei saa aega kaotada, mis puudutab investeeringute hoogustamist Euroopas. lugupeetud liik-, parlamendiliikmed, teeme koostööd, et tagada, et see investeeringute kava toimiks. jätame selja taha majanduskriisi ja loome koos tingimused, et äh, luua töökohti ja parandada Euroopa kodanike heaolu paneme selle kava toimima päris tõsiselt. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, proua Kalnin ja Lukaševitša selle päevakorrapunkti